Euroopa Parlament ka hakkab tegutsema. samuti sooviksime teile teada anda, kuidas Euroopa Parlament kavatseb koostööd teha eh, härra Van Rompuyga, kes on Euroopa Liidu Nõukogu alaline eesistuja ja kuidas kavatseme teha eh, koostööd eh, muutuva eesistumisega praegu on eesistujariigiks Hispaania, kes esitab meile oma programmi järgmiseks kuueks kuuks. ja pärast seda esitavad nad oma raporti juunikuus Euroopa Liidu Nõukogu alaline president esitab kokkuvõtteid ja ülevaateid ülemkogudest, neid äh, korraldatakse iga eesistumise ajal kaks ning Euroopa Liidu Nõukogu president esitab äh, osutab, esitab äh, ülemkogude kokkuvõttes, võtted neli korda aastas. see on kõik ja nüüd kuulame nõukogu Eukogu äh, esitust äh, Hispaania eesistumise kohta, tervitaksin siin Hispaania äh, kuningriigi peaministrit Jose Luis Rodriguez Zapaterot ja tahaksin